El señor presidente. President. Wow. Buenos días, señores comisarios. Eh, tere hommikust, härrad volinikud, lugupeetud kolleegid, tere hommikust teile ka alustagem siis oma tööga. täna hommikul meie esimene punkt. ja nende kolme äh, raporti puhul me äh, räägime siseturust ja tarbijakaitsest. siin on tegu siis raportitega proua Gräfin von Tunund Hohensteinilt. tema raport räägib siseturu tulemustabelist, äh, proua Heti raport tarbijakaitsest ja härra Bushoi raport äh, solvitist ja sõna saab kõigepealt äh, raportöör, kõigepealt neljaks minutiks. neljaks minutiks äh, saab sõna raportöör oma raporti selgitamiseks ja te teate, et te saate siis peale arutelu veel kaks minutit äh, kõneaega selleks, et reageerida kõikidele äh, sõnavõttudele. ja kui te praegu vajate ainult kolme minutit äh, oma sissejuhatuse tegemiseks, siis saate peale arutelu kolme minutit, nii et kokku on teil kuus minutit kõneaega vastavalt meie kodukorrale. niisiis, kõigepealt saab sõna proua Grefi von Thunund Hohenstein oma raporti esitlemiseks, palun, teil on sõna E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. suur tänu, president, härra volinik, daamid ja härrad. mul on väga hea meel, et ma saan teile tutvustada üheksateistkümnendat siseturu tulemustabelit. see esitati novembris möödunud aastal.